tähtsa päevakorrapunkti juurde. see on Šotimaa läänerannikuvete heeringa varud ja kuna me juba Šotimaast räägime, siis äh, muidugi on meil ka Šoti raportöör härra Stevens. aitäh ähm,, ähm, asepresident, äh, volinik Tali Taani eesistuja mõned nädalad tagasi ütles, et äh, siin mingisugust uut kokkulepet ei saa sõlmida mitmeaastase äh, plaani osas äh, ja see sarnaneb eelmisele blokeerimisele Gallagheri, Gallagheri raporti osas, mida on blokeeritud juba viimased kolm aastat Äh, proua Bilbao Bonandica raport, mis puudutab Anšoovist Biskaia lahes, samuti blokeeriti. see on äh, selline muster, mida järgitakse mitte ainult kalanduse valdkonnas, vaid äh, ka teistes komisjonide töövaldkondades, kus on tegemist rakendus- või delegeeritud aktidega minu nägemuse kohaselt nõukogu lihtsalt ei aktsepteeri seda, et vastavalt Lissaboni lepingule ei ole neil enam ainuõigust sellistes küsimustes otsusi langetada. oma raportis äh, Läänerann-, Šoti lääneranniku heeringavarude kohta ma olen ette to-, välja toonud selle, et peaks selle mitmeaastase äh, plaani üle vaatama äh, koostöös ähm, äh, STECF-iga ja pela-, pelaagiliste liikide piirkondliku nõuandekomisjoniga, kuid nõukogu on komisjoni äh, aru, nõuanded äh, veto alla pannud ja järgitakse seda äh, lähenemist, kus nõukogul on nendes mitmeaastastes plaanides suurem otsustusõigus ja praegu võib anda neile ainult nõu ja nõu võib alati ignoreerida see, selline blokeerimine nõukogus äh, on muutunud juba tööpraktikaks äh, ja see tuleb pigem töörühmadest, mitte ministeeriumidest endast. kasutatakse rakendusakte äh, Euroopa Liidu toimimise lepingust artiklist nelikümmend kolm, mis annab neile ainupädevuse, parlament ja komisjon siiski nõuavad õigust äh, nende mm, eh, plaanidega tegeleda vastavalt artikli nelikümmend kolm lõige kaks. isegi nõukogu enda õigustalitus nõustub parlamendi ja komisjoniga, kuid nõukogu jääb endale kindlaks eh, delegeeritud aktide osas ning endiselt nad blok-, blokeerivad seda tegevust eh, kalanduspoliitika reformi raames selline seadusandlik blokaad äh, on väga äh, ohtlik, meil ei ole võimalik turgu stabiliseerida, äh, anda kaluritele pikaajalist kindlust ning samuti tagada seda, et sellesse sektoritesse tehatakse investeeringuid. kuidas me saame öelda, et ei ole piisavalt EMFF-is raha äh, toetuseks uutele kalastusalustele, kui me ei, kui me ei saa öelda kaluritele ka seda, et nad ei saa ise pangast laenu võtta, vastavalt, tehes siis oma tuleviku proglo-, pro-, pro-, prognoose vastavalt mitmeaastasele plaanile, ei ole ju võimalik äh, kahemiljonilist, äh, kahemiljonilise alu, alusesse investeeringut äh, teha, kui ei ole mitte mingisugust alust, pikaajalist plaani. praegune olukord on väga ohtlik, paneb, seab ohtu kogu kalanduspoliitika reformiprogrammi ja see võib kogu selle ajakava, reformi ajakava rööbastelt maha lükata ja meil ei ole mitte mingisugust äh, õiguslikku alust äh, äh, enam reformi jätkumiseks pärast kahe tuhande neljateistkümnenda aasta saabumist. ma jään ootama, et Küprose eesistuja lõpuks selle patiseisu siiski lõpetab nõukogus. ma tänan ja nüüd saab sõna volinik Talli. härra president, lugupeetud saadikud ma tahan tänada raportööri härra Stevensoni ja kalanduskomisjoni selle ettepanekuga tehtud töö eest. selle ettepanekuga me viime Šotimaa lääneranniku veteheeringa majandamise plaani kooskõla Lissaboni lepinguga ja nagu varasemate mitmeaastaste kavade puhul eh, meil jälle tekib oht, et tekib institutsionaalne lahkmeelsus parlamendi ja nõukogu vahel. ma tervitan seda, et parlament kasutab oma uusi õigusi Lissaboni lepingu alusel, nagu minu kolleeg volinik Vanamaki on öelnud, komisjon jagab täiel määral parlamendi seisukohta, et mitmeaastased kavad tuleb vastu võtta seadusandliku tavamenetluse alusel ja tahaksin tänada parlamenti ka selle eest, et ta on toetanud komisjoni volitusi kohaldamaks äh, Ehm, majanduskava parameetreid, kui teadustulemused seda nõuavad. ja see tõesti aitab kaasa, et kava tõesti alati vastab parimale teadlaste informatsioonile, aga tahaksin nüüd tulla konkreetsemate muudatusettepanekute juurde. kõigepealt, mis puudutab varude määratlemist ja selle piirkonna määratlemist, mida kava hõlmab, siis siin raportööri ettepanekud on meile vastuvõetavad. teiseks, mis puudutab komisjoni volituste kestvust. nüüd ettepanek kolmeks aastaks anda need volitused ja uuendada, see on meile vastuvõetav, aga samas mitmeaastane kava näeb ette nelja-aastase tsükli läbivaatamiseks ja hindamiseks ja sellepärast võib-olla tasuks need kaks tsüklit ikkagi eh, kokku viia. ja lõpetuseks ma tahaksin nüüd reageerida muudatusettepaneku ettepanekule, mille kohaselt komisjon enne, kui ta võtab vastu delegeeritud akte, peab kohustuslikus korras eh, konsulteerima kalanduse, teaduse, tehnika ja majanduskomiteega ning samuti pelaagiliste liikide piirkondliku nõuandekomiteega. delegeeritud akte kohta on vastu võetud ühismõistmise dokument, milles kokku leppisid möödunud aastal parlament, nõukogu ja komisjon ja selle kohaselt peab komisjon eh, konsulteerima oma ettevalmistustöös ka ekspertidega, enne kui ta delegeeritud akte vastu võtab ja välja pakutud muudatusettepanekud lähevad sellest kaugemale ja kitsendavad komisjoni kaalutlusõigust parimat ekspertide abi eh, taotleda ja sellepärast me ei saa seda muudatusettepanekut toetada, aga lõppkokkuvõttes tahan tänada raportööri ja kalanduskomisjoni tehtud töö eest ja ootan huviga diskussiooni. ma tänan, härra volinik ja nüüd poliitiliste fraktsioonide nimel saavad sõna kõigepealt härra Kuun Rahvaparteist. aitäh, härra president. ma sooviksin tänada härra raportööri, härra Stevensoni selle eest, et ta oma raportiga on tähelepanu pööranud ka kalanduspoliitika olukorrale Euroopas ja mis puudutab Šotimaa lääneranniku veteeringa varu, siis see näitlikustab väga hästi Euroopa kalanduspoliitika olukorda. me räägime nüüd ajavahemikust aastast kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, me soovime vaadata, kuidas me saame võimalikult tõhusalt tööd teha kalanduspoliitika valdkonnas. ja oluline on see, et seal, kus on meil olemas kalavarud Atlandi ookeanis, et meil oleks olemas ka vastavad äh, püüdi, püügikvoodid ja et oleks arvestatud ka jätkusuutliku ähm, püügikoormusega. ja meie teeme kõik selleks, et meie kalavarud ka tulevikus meie kalandusettevõtete jaoks jääksid äh, nende majandusliku tegevuse aluseks. me praegu räägime ka tagasiheitest äh, et aga kas äh, meie äh, koda ei peaks äh, mitte tõhusamalt oma õigusi kasutama, me räägime ka ülekandavatest püügikontsessioonidest, aga me peame arvestama ka nende kaluritega, kes on mures, et kes enam ei tea, kas nende tegevusel on ka veel järglasi me ei peaks kõiki ainult tsentraalselt reguleerima, me peame siin ka seisukoha võtma ja ütlema, et mitte ainult teadusel ei ole vastav mõju, vaid me soovime ka elukutseliste kalurite arvamuse ja kogemustega ar arvestada ja sellega on härra Stevenson ka suurepäraselt arvestanud ja kui me saame ka heeringavarude kohta ähm, definitsioonid ja siis siis me oleme jõudnud ka väga hea tulemuseni, aitäh. ma tänan, härra Kuhn. nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna härra Milana üheks minutiks. ma tänan, härra president, minagi tahan tänada härra Stevensoni eh, selle väga hea töö eest ja õige lähenemisviisi eest. siin käsitletakse kahte peamist küsimust. me ei räägi siin lihtsalt Heeringa mitmeaastasest majandamiskavast, vaid me tahame tagada kalameestele, kaluritel selles piirkonnas tuleviku. ja ka pla-, kõik see toimub mitmeaastase kava alusel ja nii me kaitseme kava kalavarusid, aga kõige tähtsam küsimus siin muidugi on delegeeritud aktide küsimus. mina arvan, et nõukogu peaks aktsepteerima seda lähenemisviisi, mis nüüd on võimalik Lissaboni lepingu alusel, et parlament ka saab käsitleda seda teemat. ja mitte ainult kalanduskomisjon, vaid kogu parlament saab seda teha. me töötame selle raporti alusel ja nüüd loodame, et nõukogul lõpuks ometi on julgust ja langetada otsus ka delegeeritud aktide kohta. meie arvates peaks olema tegemist sellise standardse menetlusega ma saan aru, et see hõlmab ka paljusid teisi sektoreid, mitte lihtsalt kalandust. see, mida me siin arutame, see mõjutab põllumajandust ja teisigi valdkondi. aga peamine on, et austataks selle koja tahet. ma tänan, härra Milana, nüüd saab sõna härra Kallagher liberaalide nimel, palun kaks minutit. ma tänan ma kiidan härra Stevensoni äh, selle töö eest raportiga ja ka raporti tutvustamise eest, ma toetan kahel käel neid ettepanekuid, mis raportis on ja eriti, et seda, et on vaja pelaagiliste liikide piirkondliku nõuandekomiteega ja ka STEFKiga konsulteerida, sest huvirühmade nõu on väärtuslik ja ainult nii on võimalik tagada jätkusuutlik kalavarude majandamine. raportöör väga selgelt viidab siin ka äh, Äh, tavalisele menetlusele, seadusandlikule tavamenetlusele, tähtis on, et nõukogu ka austaks Lissaboni lepingu sätteid ja praegu meil on tõesti, nagu volinik ütles, institutsioonide vaheline lahkmeelsus ja nõukogu taotleb suuremat võimu, aga lõppkokkuvõttes kaotab kalandussektori jätkusuutlik kalapüük äh,. raportöör olin mina, kui me käsitlesime Atlandi makrelli ja ma pean ütlema, et mul oli sama probleem tollal, kui ma olin raportööriks, aga see on nüüd kriis jälle, mis on tekkinud ja tuleb kiiresti lahendada. võib-olla mitte meie praeguse eesistuja mandaadi ajal, aga Küpros järgmine eesistuja peaks võtma selle eest vastutuse ja üritama lahendada see probleem. sest äh, minu raporti puhul oli sama probleem, makrell ju on ka väga äh, tundlik kalavaru. ja äh, me takkide ja kvootide koha peal küll suutsime kokku leppida mm, varasematel aastatel, aga nüüd jälle selline probleem. Äh, ja ministrid Luksemburgis on kokku tulemas kalanduskomisjonis, aga paraku nad ignoreerivad seal täielikult parlamendi kui kaasseaduslooja rolli ja sellest ei ole kasu meie ühisele kalanduspoliitikale. me kõik eh, võitleme ka tagasiheite vastu, see on kõikide huvides, aga nüüd nõukogu positsioon tagasiheite osas on lünklik ja ebapiisav ja äh, surnud kalade maale toomine kuidagimoodi ei aita kalastussuremust meil vähendada. tähtis on, et meie kalandussektor saaks areneda, kasvada ja varustada meid kalaga ka tulevikus ja kahju, et nõukogu ei ole siin täna esindatud, sest meie erimeelsused nõukogu, on nõukoguga, mitte komisjoniga ja palun saatke täna hommikuselt istungilt neile selge sõnum sinna nõukokku, nad peavad meiega läbi rääkima ma tänan ja nüüd roheliste nimel härra Hatchton, poolteist minutit. aitäh. toetus oli kalanduskomisjonis ühehäälne ja e, see on e, väga heaks märgiks kalanduskomisjonis, sest tihtipeale on meil tegemist vastuoluliste teemadega me räägime siin parlamendi õiguse tagamisest Lissaboni lepingu kohaselt äh, ja äh, praegu on meil äh, otsuste langetamise kord vägagi segane kalanduspoliitika reformiprotsess annab meile võimaluse uuesti üle vaadata ja radikaalselt ka muuta kogu seda kalanduspoliitika struktuuri selle asemel, et äh, kogu aeg äh, mõelda ainult sellele, kuidas kaitsta institutsioonide otsustusõigust, me peaksime pigem mõtlema selle peale, kuidas me saaksime oma eesmärkideni edukalt jõuda. minu meelest see tähendab suuremat detsentraliseerimist selleks, et äh, oleks võimalik teha edukat koostööd kalavarude säilitamiseks kalavarude pikaajalises huvis huvides. Lissaboni leping äh, äh, on takistuseks äh, selleks, et detsentraliseerimist läbi viia, ütleb nõukogu, kuid Euroopa Parlamendil on teistsugune seisukoht. see pigev, pidev võimuvõitlus institutsioonide vahel ei aita kaasa kala, kalandusreformi läbiviimisele ega ka kalavarude säilimisele, kus nõukogus pidevalt protektsionistlike, protektsionistlikest huvidest lähtutakse. selline poliitika on ju minevikus läbi kukkunud. nüüd härra, härra Hartong, palun. voorzitter PVV eh, eh, Vabaduse partei eh, hoiatas mõned aastad tagasi, et Lissaboni leping viib, toob kaasa suuri probleeme liikmesriikidele, siis naerdi selle üle, kuid nüüd on see kõik teoks saanud. enam ei ole komisjonil suurt otsust selle üle otsustada, mis toimub komisjon otsustab selle üle, mis toimub ja nüüd äh, pärast Lissaboni lepingu jõustumist on äh, komisjonil üha enam võimu, me räägime siin äh, heeringavarudest, räägitakse mm, saagikusest, maksimaalsest keskmisest saagikusest ja nii edasi. me ei taha muidugi, et see plaan kuidagi ohtu äh, satuks, räägitakse sellest, kuid see on äh, naeruväärne, kui parlament äh, ütleb, et tema suudab reguleerida kalavarude olukorda, siis see on veelgi naeruväärsem kui kogu see Lissaboni lepingu lugu. PVV leiab, et kalanduspoliitika peaks uuesti minema riikide kätesse, nii et liikmesriigid ise otsustaksid, mida nad teevad. aitäh, härra Hartong! nüüd äh, läheme edasi järgmiste kõnelejate juurde, härra Kadek, palun. aitäh, aitäh, asepresident, volinik, kolleegid, tahaksin tänada kolleeg Stevensoni selle raporti eest äh, mis puudutab ähm, Šotimaa lääneranniku häiringavarusid ja ähm, me räägime siin mitmeaastase kava koostamisest äh, selline nagu mitmeaastase plaani koostamine on kindlasti selle reformi raames heaks positiivseks sammuks, kuid selle eesmärgini on võimalik jõuda ainult kalastussektori praktikutega. tagasiheitmiste vastu ei ole piisavalt samme astutud, eriti just nõukogu poolt on tulnud siin negatiivseid signaale Äh, nii nagu komisjon selle välja pakkus, null tagasiheited, äh, selle kohta ütles nõukogu, et see on täiesti ebarealistlik, kuid me peaksime siiski äh, järk-järguliselt tagasiheitmete vastu võitlema. me saame siin lähtuda ainult pragmaatilisest seisukohast, komisjon soovib siin ka teatud ülekandemehhanisme äh, siis kasutusele võtta, kuid see on äh, kalanduse seisukohast äh, pigem ohtlik, liikmesriigid peaksid ise oma kalastusõiguste üle otsustama. nii nagu see on ka praegu, meil ei ole võimalik õi-, õiglast reformi läbi viima, viia, kui me hakkame kalastustegevust segama ma ei näe härra Mirskit äh, ruumis, seetõttu annan sõna härra Davisele. suur tänu. eile äh, ministrid äh, lõpetasid oma arutelud ühise kalanduspoliitika osas ning nad rääkisid väga palju ka lähenemisviisist kalandusele, rääkisid ka mitmeaastasest kavast. kuid kui nad äh, blokeerivad selle mitmeaastase kava läbiviimist, siis tegu on lihtsalt pettusega ju. nõukogu soovib, et me jätkaksime et äh, sellega, et meie ministrid saavaks äh, endiselt veel kvoote määrata ja nii edasi, sellepärast et et see on seni olnud väga tulemusrikas ja me teame, et see on olnud väga tulemusrikas, sellepärast et nad on iga-aastaselt, ministrid on iga-aastaselt kohtunud ja pannud kvoodid paika, seetõttu on meil ka kalavarud üle püütud ja paistab, et nüüd mõned soovivad ähm, ministrite käsi, käsi siduda ja aga me teame ka, mida ähm, leping ütleb, sest me ähm, ja me saaksime selle probleemi institutsioonide vahel lahendada ainult siis, kui me tuleme äh, läbirääkimiste laua taha. Stevens, härra Stevenson ütles, et me peame ära ootama Küprose eesistumise, et need lahendused, need probleemid lahendada, aga mina arvan, et me peaks nii kaua ootama, me peaksime leidma menetluse, mis võimaldab meil tulemuseni jõuda. mida kiiremini nõukogu ja parlament istuvad laua taha, seda kiiremini me jõuame ka nende mitmeaastaste kavade ähm, koostamiseni, mis on äärmiselt oluline kalanduspoliitikas. suur tänu ja ähm, härra Davis, härra Hartong soovib teile esitada sinise ka- äh,, kaardi küsimuse, kas te aktsepteerite seda küsimust? suur tänu, härra Hardong, teil on sõna. lugupeetud äh, kolleeg, mul on siin üks äh, Hollandi ajalehe artikkel. ja seal on kirjas, et äh, Põhjameri on heeringat täis. Teie just ütlesite, et kalavarud on vähenemas. see ei ole õige nii et äh, vaadake ka, millised on teaduslikute äh, uuringute alused, äh, tulemused. härra Davis. aitäh, president. mis puudutab komisjoni arvamust, siis ähm, komisjoni arvates on Euroopa Liidus kakskümmend kalastus, kalavaru, ähm, mis on ähm, ületanud maksimaalse jätkusuutlikkuse saagikuse. nii et see on tõesti progress ja mul on hea meel, et heeringas, heeringavarud, mitte ainult äh, Šoti heeringad, et ka heeringavarud on nüüd paranenud. Uh, suur tänu. nüüd härra Van Nistelrooy, palun. aitäh, härra president, härra volinik, härra raportöör. Šotimaa lääneranniku vete heeringas on väga populaarne Hollandis. teda tarbitakse väga palju meil. ja võib tõesti öelda, et see kala on väga kõrge kvaliteediga. ja lubatud äh, püügikvoodid on väga madalad ja see, tänu sellele meil on jällegi olemas kalavarud. see on väga hea, igasugused äh, ennustused, äh, teaduslikud uuringud, nende tulemused, jah, siin saab äh, üht-teist parandada ja see on täiesti õige, et parlament nõuab rohkem pädevust. ja mitte ainult pädev, pädevust pole vaja juurde mitte ainult komisjonile, vaid ka meile, need õigused, mis meile on antud Lissaboni lepinguga, me peame neid ka rakendama me peame neid kasutama. nii et olukord peab paranema ja härra Stevensonil on õigus tema lähenemisviisis, et et isegi, kui nõukogus seda küsimust kolmeni öösel arutatakse, sellegipoolest Euroopa Parlamendil on omad õigused ja pädevused ja nendest peab ka kinni pidama, neid peab arvestama. suur tänu. ja me jõuame nüüd vaba mikrofoni voori juurde ja kõigepealt härra Sean Kelly. One minute please. Eh, ma tänan härra president, mul ei ole samasuguseid teadmisi sel teemal nagu teistel, nagu näiteks härra Kallahäril või eh, Stevensonil, aga kuna minu piirkonnas on väga suured kalavarud, siis minagi olen sellest teemast äärmiselt huvitatud ja üks asi, mida ma täna hommikul kuulsin, lihtsalt viis mu hämmastusse. siin on meil suurepäraseid eksperte parlamendis, kes tunnevad suurt huvi kalanduse vastu, aga pettumust valmistav on kuulata seda, et nõukogu on blokeerinud selle teema nõukogus ja härra Kallaheri ja härra Stevensoni raportis on sellele ka viidatud. see ei ole vastavuses Lissaboni lepinguga, lepingust tuleb kinni pidada ja meie kui parlament peame nüüd oma õiguste eest seisma, tagamaks, et tõesti oleksid õiglased tingimused. meil on tohutu ülesanne kalanduse vallas täita ja öö, peame tegelema nende küsimustega ja eriti mitmeaastased kavad on väga tähtsad, samuti on tähtsad ka tagasiheite teema ja muud, nii et äh, ma loodan, et järgmine eesistuja on edukas. Next... ma tänan ja järgmine on, sõnavõtja saab sõna. jah, me räägime Heeringast ja mitmeaastasest kavast aga tegelikult on siin kõneks parlamendi volitused ja see, et nõukogu peab austama ja seda, mis on kirjas Lissaboni lepingus ja sellest kinni pidama. ja nad peavad omaenda õigustalituse sõnu kuulma. meil on kaasotsustusmenetlus ja tegemist on nüüd nõukogu poliitilise otsusega, et nad ignoreerivad parlamendi volitusi. see on täiesti vastuvõetamatu, aga veelgi hullem on see, et nad panevad ohtu väga tähtsate küsimuste tulevikku, nagu ühise kalanduspoliitika reformimise. ja härra volinik, see on hoopis kaalukam asi, kui nõukogus paistab, aru saadakse. jah, ja nüüd saab sõna volinik Talli, palun. ma tänan, härra president. ma tahan tänada lugupeetud saadikuid sõnavõttude eest siin arutelus, see arutelu näitab, et siin kojas peetakse väga tähtsaks ka institutsionaalseid küsimusi. ma tahan kinnitada lugupeetud saadikutele, et komisjon on väga avatud ja toetab mis tahes lahendust, mille parlament suudab nõukoguga leida selleks, et lahendada see mitmeaastase kava küsimus mida kauemaks patiseis jääb, seda keerulisem on kodanikele selgitada, et me ei saa edasi liikuda ilma nende tähtsate kalandusmajandamise instrumentideta ja ei saa tagada ilma nende instrumentideta meie varude jätkusuutlikkust. ma tänan ja mõttevahetuse lõpetuseks ma annan nüüd sõna härra Stevensonile, meie raportöörile. kõnelejale mikrofoni. Micro. mikrofon palun. Yes, yeah. ma tänan härra president, ma tänan volinik Talit, tänan kõiki kolleege, kes osalesid arutelus. me oleme ikka jälle kolleegidelt kuulnud sellises mõttevahetuses, et peamine on see blokeering, mis praegu nõukogus on mitmeaastase kava osas ja meie peame seda teemat niivõrd tähtsaks, et meie kalanduskomisjoni esimees juhtis delegatsioone ja oli, käis ka president Schulzi juures ja ütles, et ta peab absoluutselt prioriteetseks seda, et Euroopa Liidu äh, tõesti demokraatlikud otsused langetataks siin kojas, et oleks pädevus sellel kojal, me oleme ju demokraatlikult valitud rahvaesindajad ja häbilugu et meie siin parlamendis ja komisjonis oleme ühel meel, aga samas eh, eesistuma Taani ei ole isegi kohal, et kuulata seda arutelu. Nad ei käsitle seda teemat piisavalt tõsiselt. president Schulz oli nõus, et ta tõstatab selle küsimuse järgmise eesistujaga Küprosega ja kui vaja, tõstatab selle küsimuse ka ah, ülemkogu presidendi Herman Van Rompuy endaga nii et ma usun, et meil on vaja jõud koondada ja läbi murda sellest patiseisust. ja lõpetuseks üks küsimus veel. volinik Tali, te ütlesite, et te aktsepteerite enamike muudatusettepanekuid, mis me tegime siin minu raportis ja ma olen tänulik selle eest, aga ma olen pisut mures, et äkki me läheme liiga kaugele ja palume, et komisjon Stefkiga ja äh, Äh, prakiga konsulteeriks, te leidsite, et me läheme liiga kaugele, aga mina arvan, et see on ometi väga tähtis, te kuulsite ka paljudelt sõnavõtjatelt, et huvirühmad ise peavad osalema ja nendega peab konsulteerima ja just see, et me ei ole seda varasemal ajal piisavalt teinud, on toonud kaasa palju probleeme kalandussektoris. nii et palun väga põhjalikult vaadake tänase hääletuse tulemusi ja võib-olla siis komisjon mõtleb asja üle veel järele Uh, mm, aitäh, sellega arutelu lõpeb ja täna kell kaksteist äh, hakkame hääletama. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. komisjoni avaldus Euroopa piimatootjad. Uh,